Witam Państwa na popołudniowej tere pärastlõunat, daamid ja härrad. tere tulemast meie viimasele istungi osale enne seda, kui läheme lihavõtteid tähistama. ilmselt saate ise ka aru, et on viimane istung, kui vaatate tühjenenud ridu aga sellegipoolest on meil hea meel tervitada siin äh, Phil Wynne Owenit täna, kes on Euroopa Kontrollikoja liige. tere tulemast äh, meie pärastlõunasele istungile, härra Owen. tere tulemast nii teile kui teie meeskonna liikmetele. Phil Wynne Owen vastutab Euroopa Kontrollikojas eh, kliimameetmete eelarve eriaruande eest. Euroopa Liit on otsustanud, et eh, Euroopa Liit investeerib oma eelarvest eh, olulised summad kliimamuutustele ja me oleme näinud ette, et miinimum, et pannakse paika miinimummäär mis eelarvest peaks minema kliimaalaseks tegevuseks. vaatamata ka viimastel aastatel saavutatud edusammudele, ei ole käegakatsutavat äh, muutust kliimamuutuste osas näha põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas. ja seega kaasneb risk, et see eesmärk, mis on seatud et, et kakskümmend protsenti eelarvest peaks minema kliima meetmetele, et see eesmärk jääb täitmata. härra Õuen räägib meile siis oma aruande tulemustest, pärast seda on kolleegidel võimalus esitada küsimusi ja loeksin selle nimekirja ette, see on väga ilus nimelt. vähemalt iga viies euro Euroopa Liidu eelarvest kliimameetmetele. suurepärane, kaunis pealkiri ja juba enne õnnitlen teid siis sellest, et nii ilusa pealkirja olete leidnud oma aruandele. ja ma loodan, et see aruanne ise on sama kõrgelennuline kui tema pealkiri. me juba härra Õueniga enne siin vestlesime ja tean äh, natukene, mis on ees ja tean, et seega on asi huvitav ja annaksingi Phil Owenile siis järgmisena sõna. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka põllumajanduskomisjoni liikmetele. räägin äh, nende slaidide põhjal, mis on äh, siin äh, kuvatud seinal. Petron Tongi on minuga kaasas ja minu atašee Katrina Bryan, mõlemad on minu meeskonna liikmed ja on teinud selle raporti kallal palju tööd. ja ma tahaksin ühtlasi tänada ka Kersti Kaljulaidi, kes oli minuga koos vastutav selle äh, auditi aruande eest. ta lahkus äh, Euroopa Kontrollikojast ja temast sai Eesti Vabariigi president. see raport avalikustati kahekümne teisel novembril. mul on oli kaheksandal veebruaril üks väga konstruktiivne kohtumine volinike Kalniete, äh, Hogani ja Mordasega. see võeti väga hästi vastu ka nõukogu töögrupis neljateistkümnendal veebruaril ja eelarve kontrolli komisjonis teie parlamendis kahekümne kaheksandal veebruaril. ma räägin siis sellest auditist, auditi tulemustest ja meiepoolsetest soovitustest ja nüüd aga siis see audit ise. küsimus, mille seadsime, oli see, et kas see eesmärk kulutada vähemalt kakskümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest kliimameetmetele äh, tõenäoliselt täidetakse ja kas võetud lähenemine toob ka lisandväärtust. kahekümne protsendi saavutamine täheks, tähendaks siis seda, et umbes kakssada kaksteist miljardit eurot kulutatakse kliimameetmetele äh, praeguse eelarveperioodi jooksul. oktoobrist kaks tuhat viisteist kuni veebruarini kaks tuhat kuusteist viisime me läbi siis auditikülastused äh, Poolas, kus ma käisin ise keskendusime siis ühtekuuluvus ja ühtse põllumajanduspoliitikale. käisime Saksamaal ja Rumeenias, kus äh, vaatlusel oli ühtekuuluvuspoliitika ja Prantsusmaal, Hispaanias ÜPP. lisaks sellele ka Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, kalanduspoliitika ja LIFE programm komisjoni tasemel oli meie töö aluseks ja komisjon te-, tegi meiega väga hästi koostööd. me ei keskendunud potentsiaalsetele negatiivsetele keskkonnamõjudele Euroopa Liidu kuluartiklite alt ning ka mitte kliimameetmetele suunatud Euroopa Liidu eelarve kulutamisi. ning äh, ühtlasi ka Euroopa Liidu eelarvest väljaspool äh, tehtud kulutusi, näiteks Euroopa Investeerimispank jäi meie vaatlusalast välja ja ei kata meie aruannega tegelikke kulusid, sellepärast et komisjon paneb kokku planeeritud eelarved ja kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarveperiood oli alles käima läinud ja seega ei olnud võimalik rääkida tegelikest kulutustest ja nüüd mis ähm, siis sellest auditist välja tuli. üldiselt on seatud väga ambitsioonikad eesmärgid, tööd tehakse ja edusamme on ka, kuid on tõsine risk, et eesmärk jääb täitmata. paremini fokusseeritud oli kliimameetmete teema kaetud Euroopa Regionaalarengu Fondis ja Ühtekuuluvusfondis, aga põllumajanduse, maaelu arengu ja kalandussektoris ning Euroopa Sotsiaalfondi puhul ei näinud me olulist muudatust eh, ja liikumist paremise, paranemise suunas ja eh, ei olnud kaalutud ka valikuvariante ja teadusuuringud, millele on seatud kolmkümmend viis prot-, kuuekümne viie protsendiline eesmärk, on äh, väga kaugel selle eesmärgi saavutamisest. seitseteist koma kuus protsenti oli keskmine äh, kulutuste määr siis aastal kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist ja komisjoni viimased prognoosid vahearuandes näitavad seda et, et kaheksateist koma üheksa protsenti on see protsendimäär, mis siis kliimameetmetele läheb aastaks kaks tuhat kakskümmend ja see on selgelt väiksem protsent kui see eesmärgiks seatud kakskümmend protsenti, kuid need on komisjoni arvud, mis hõlmavad endas meie meelest ka üleprognoosi. me vaatasime oma auditis komisjoni metodoloogia läbi ja meie meelest metodoloogia ei lähtu rahvusvahelistest standarditest ja nüüd siis konkreetselt põllumajandus ja maaelu areng. meie kalkulatsioonide kohaselt äh, on kolmkümmend viis miljardit eurot vähem kulutatud kliimameetmetele. mis nüüd puudutab põllumajanduse otsetoetuseid, siin äh, ei ole selgeid äh, põhjendusi äh, komisjoni poolsele hinnanguks, ei ole mingisugust põhjust, miks nad on kakskümmend protsenti pannud rohestamisele, miks nad on tembeldanud rohestamisele minevad meetmed kliimameetmete alla. me teame, et komisjon äh, on äh, kaalunud äh, kahekümne protsendi asemel kümme protsenti suunata nendele meetmetele, kui need niinimetatud Maailmapanga, kui kasutada Maailmapanga konservatiivset hinnangut, meet-, hinnangumeetodit, siis oleks pidanud sellest lähtuma ja me näeksime, et üheksa miljardit eurot kulutatakse tegelikult vähem, kui komisjon on prognoosinud. ja nüüd täpsemalt maaelu arengu puhul on samuti olnud tegemist üleprognoosidega peaaegu kakskümmend neli miljardit eurot ja komisjon on siingi kasutanud metodoloogiat, mis ei eristanud selgelt omavahel erinevaid meetmeid. sarnaste probleemidega silmitsi olime me olnud ka ERTF-i ja Ühtekuuluvusfondi puhul. kuid üks teine peadirektoraat, komisjon ka-, kasutas detailsemat äh, meetodit ja meie ei paku seega välja mingisugust üleliigselt äh, bürokraatlikku lahendust, seda on proovitud komisjonis ka enne aga üldiselt ei ole siis ÜPP kulutustes kvaliteetset muutust toimunud. kuid on mõningaid näiteid, kus eesmärgid on seatud paremini ja kus head tavad on leidnud kannakinnitust. näiteks teatud metsandusmeetmete osas kõiges kolmes piirkonnas, kus me käisime. näiteks süsiniku sidumise ja ladustamise osas ja äh, põllumajanduskeskkonna meetmete väljakujundamisel, näiteks Andaluusias, kus pinnase erosioon on äh, olnud äh, oliivikasvandusele tõsiseks probleemiks ja järgmine pilt näitab ka seda, kuidas teinekord tehakse asju hästi äh,. nimelt Rhône-Alpe äh, piirkond äh, on siin ähm, pildil metaani tootmisjaam äh, Ähm, meil on võimalus teha veel muudatusi praeguse eelarveperioodi jooksul nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt. võiks ähm, ühtlustada kliimategevusi, kasutades selleks siis praeguseid meetmeid või korral-, kujundades välja uued, võiks ära kasutada vahearuanned selleks, et esile kutsuda tõsiseid äh, muudatusi äh, veel eelarveperioodi viimastel aastatel enne aastat kaks tuhat kakskümmend ja loomulikult võiksid nad ära kasutada ühtse põllumajanduspoliitika tuleviku äh, ülepeetavaid konsultatsioone, mille volinik Hogan hiljuti käivitas, et tulevikku paremini prognoosida. põllumajandus ja maaelu areng ei ole sugugi ainsad valdkonnad, kus võiks rohkem ära teha. teadusarengud Horisont kaks tuhat kakskümmend on samuti jäänud kolmekümne viie protsendilise eesmärgi, kolmekümne viie protsendilisest eesmärgist maha. kontrastina aga Maaelu Arengufond ja Ühtekuuluvusfond, vabandust, regionaalne Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond on suunanud rohkem äh, raha kliimavahenditesse kahekümne ühelt protsendilt eelmisel eelarveperioodil kahe, kaheteistkümnelt protsendilt kahekümne ühele protsendile ja paremini on fokusseeritud äh, Saksamaal, Rumeenias on, ja Poolas on rohkem keskendutud nendele meetmetele ja kulutatud rohkem nendele meetmetele, mis on täies mahus sada protsenti kliimameetmed. kuid Euroopa Sotsiaalfondis on äh, väga väike osa läinud kliimameetmetele, ainult üks koma neli protsenti kaheksakümne kolmest miljardist eurost, äh, mis äh, on selle fondi maht. tegime seitse soovitust, võtan nad lühidalt kokku. kõigepealt Äh, teeme ettepaneku, et äh, viidaks läbi robustne mitmeaastane konsolideerimis äh, ülevaade järgnevatel aastatel tuleks aruandlusraamistikku parandada, tuleks hinnata kliimamuutustega seonduvaid vajadusi rohkem ja ka siis need üleprognoosid tuleks üle vaadata ja, ja korrektuurid sisse viia. tegevuskavad tuleb luua nendele piirkondadele, mis on jäänud maha ja et keskendutaks indikaatorite väljakujundamisele tegelike kulutuste ja tulemuste kohta. ja kindlasti tuleb äh, lõpetuseks äh, ära kasutada kõikvõimalikud valikuvariandid selleks, et esile kutsuda tõelised muudatused kliimamuutuste vastases võitluses. suur tänu tähelepanu eest! proszę, przechodzimy w tej chwili do pytań. suur tänu! ja läheme nüüd küsimuste juurde. härra Agnew saab esimesena sõna. nagu te teate, härra esimees, see teema on mulle tõesti väga südamelähedane. aga kui ma seda aruannet loen, siis mulle tundub, et Euroopa Liit on valmis kolmkümmend miljardit naelakõneleja vabandab eurot aastas kulutama selleks, et kliima paraneks maailmas ja tahavad siis seda saavutada kasvuhoonegaaside vähendamisega Euroopa Liidust. uskumatu summa. samas aga investeerime me eh, taristutesse mm, lennujaamad, maanteed, kus eh, lennukid ja eh, kaubik isikud sõidavad ringi, kes pidevalt kasutavad kütust, toodavad süsinikdio-, süsinikdioksiidi heiteid ja nii edasi. ei tule inimestele ju rah-, ainus põhjus, kuidas me saame süsinikdioksiidi ähm, heitkoguseid vähendada, on see, kui me ütleme inimestele, et lõpetage selline tegevus, ärge lennake ja reisige ringi. ja see toob mind tagasi selle juurde, millest me rääkisime täna hommikul Ida-Saksamaa äh, võib-olla ütleb, et äh, teatud materjale ei tohiks põllumajanduses kasutada lupjamise puhul, mis tähendab seda, et äh, lupja tuleb nüüd hakata, ma ei tea, tuhande kilomeetri tagant või miili tagant äh, tooma. see kõik läheb ju, selleks on vaja kütust, see teeb elu kallimaks. ja lisaks sellele GMO-d mis võivad äh, vähendada kütust ja nii edasi. rääkisite metsandusest. no ausalt öeldes metsanduspoliitika ei ole Euroopa Liidu pädevuses, ma olen seda mitu korda teile siin öelnud äh, viimase aasta jooksul, aga ikkagi mul on tunne, et teie arvate, et on. aga on valdkondi, mis äh, kliimat tõesti mõjutavad. aeg-ajalt tabavad meid väga tõsised vihmaperioodid ja inimtegevus on muidugi muutnud maapiirkondi ja me oleme pannud püsti maju sinna, kuhu ei peaks. aga inimtegevuse tulemusena näeme väga suuri üleujutusi. asi ei ole selles, et sajab rohkem, vaid asi on selles, et vesi liigub väga kiiresti üle äh, kõva pinnase, kuhu vesi ei suuda imbuda. mida ole, võiks teha, võiks äh, rohkem keskenduda tammide ehitamisele Äh, ülaljooksule keskenduda. niimoodi saaksime kliimamuutuste äh, tagajärgedega võidelda, sellest ei räägi aga siin keegi. ja veel üks asi, aruanne sellele ka viitab minu meelest, ei ole mingisuguseid seoseid selle kolmekümne miljard dioksiidi naela kasutamise kohta aastas ja CO2 heitkoguste mõju äh, vahel. kuidas te suudate meile tõestada, et see kolmkümmend miljardit on läinud ka asja ette, aitäh? tak teraz. suur tänu. härra, suur tänu, härra Agnew. kas keegi veel sooviks sõna? vaatan siin ringi. härra Oisling. jah, ma ei taha, et härra Agnew jääb ainsaks, kes sõna sekka ütleb. Äh, ich wünsche mir, dass ich das Lachen mal über den ma loodan, et äh, kuulen seda naeru ainult tõlkekanali kaudu. ma loodan, et teie, kes te siin soovite lahkuda, hakkate siin äh, kõiki neid vahendeid, mida te nüüd saate kliimakaitses kulutama ja jah, teil on muidugi vaja ka väga palju endal kodus ära teha, aga ärge hakake siin meid segama, vaid tõesti minge ära pensionile, sest kui teie räägite kliimast, siis tekitate meile ainult probleeme. sest te ju tegelikult ei usu, et kliimamuutused kui sellised toimuvad kui nüüd aga vaadata neid meetmeid, siis ma leian ka, et me peame keskenduma just nendele meetmetele. see mõte, kontseptsioon on tõesti hea, aga ka mina leian, et raha kulutatakse vastuoluliselt. ja kuna te enne rääkisite ka lühidalt biogaasist, siis tuleb siia juurde öelda, et kui me räägime energia tarbimisest ja tootmisest, siis eh, põllumajanduse puhul tuleb ka sellega arvestada. Ehm, me ju räägime siin tõesti jäätmete kasutamisest, eh, mitte ka sellest, eh, nagu siin Saksamaal tehti, et kasvatati maisi selleks, et sellest toota energiat nii et tõesti väga tähtis on, et me keskenduksime pigem jäätmetel kasutamisele, põllumajandusjäätmete kasutamisele. see, mida me kunagi arvasime, et äh, põllumajandustoodetes on suur potentsiaal energia tootmiseks, see ju tegelikult nii ei ole. ja tõesti, me peaksime energiapotentsiaali võib-olla vähendama äh, põllumajandusarvutustes äh, ja siin ka võib-olla teed investeeringuteks äh, looma. just äsja rääkisime ka palmiõlist, et äh, palmiõli peetakse ka äh, bioenergia liigiks, aga tegelikult see ju nii ei ole nii et tõesti, me peaksime väga täpselt vaatama, et see, mis on seal kliimakaitse all kirjas, ka tõesti kliimat kaitseks ka siis, kui seda küsimust kontrollitakse ja ühise põllumajanduspoliitika puhul, eriti kui seda teisest sambast äh, rahastatakse, tuleb vaadata, kas see tõesti ka kliimakaitset teenib. aitäh, ütleb äh, proua Neuchel. mul on punkt seitsme kohta küsimus kui oleks vaja tegevuskava ja kui siis see tegevuskava ka <laughs> koostataks, siis ma tahaksin teada, millised on need kolm punkti, mis põllumajanduse jaoks teie jaoks kõige tähtsamad, nii et tõesti lihtsalt andke meile teada, mis teie peas toimub, millised mõtted teil seal on, et mis suunas me võib-olla peaksime liikuma. punkt kümme, ka selle kohta on mul küsimus. nimelt mis te usute, kui palju komisjon on üldse võimeline ja ma ei mõtle seda halvustavalt, kui palju on üldse komisjon võimeline kokku arvutama, kui palju kliimakaitsele kulutatakse, kas igas valdkonnas äh, lüüakse need numbrid kokku või tehakse seda siiski min-, kuidagi suvaliselt? ja kolmas küsimus, põllumajandus poliitikas otsemaksed on kõige suuremaks valdkonnas, kas te arvate, et otsemaksete puhul tuleb meil teha ka äh, muutusi, et me läheksime pindala toetustest üle kliimapoliitilistele toetustele. see, seda oleks meil võimalik ju väga lihtsalt saavutada, kui me kakskümmend protsenti Euroopa Liidu põllumajanduseelarvest nendele meetmetele suunaksime. proua Mikinas. tänan, esimees. tänan ka raporti koostajaid. mind oleks huvitanud teada saada, kõigepealt ähm, ekspertiisist rääkides. otsemaksed ei olnud sihikul kliimategevuse osas. kas te, kas te selgitaksite pisut täpsemalt, mis teie seisukoht oli? Need on väga asjalikud ja sõnarikkad äh, soovitused, aga, aga mitte väga täpselt, kas te suunate meid pigem kliimasõbralikuma põllumajanduse suunas ja kuidas te, kuidas seda peaks siis tegema? võib-olla olete ka pisut ebaõiglane selle töö suhtes, mis tegelikult ähm, liikmesriikides tehakse kliimameetmete osas. aastaid enne, kui ma parlamenti tulin, tea-, tegelesin teadusuuringutega, tean, et äh, teadusuurijad Iirimaal uurisid veisekasvatuse sektorit paljud põllumehed on võtnud kasutusele tehnoloogia selleks, et sõnnikut näiteks paremini kasutada, olla e-, energiatõhusam. nii et pisut ole, liiga karm oleks mitte arvesse võtta seda positiivset tööd, mida tehakse liikmesriikides just põllumeeste poolt. ja mitte ainult kliimameetmeid ei, ei puuduta see, vaid ka tõhusamat ja tootlikumat põllumajandust. võib-olla võiksime muuta äh, termineid, sest äh, paljud põllumehed tegelikult tahaksid olla tõhusamad ja tootlikumad, kasutada vähem ja toota tõhusamalt. ja võib-olla nad, nende jaoks ei olegi see kliimameede, nii et palun natuke konkreetsust. härra Rope. suur tänu, härra esimees tahaksin tänada härra Õuen teid äh, raporti eest, see on vägagi spetsiifiline teema. tegeleme sellega päris palju. paraku ei ole meil veel piisavalt kliimameetmeid selleks, et saavutada eesmärke, mille me oleme endale seadnud Euroopa Liidus ja ülemaailmsel tasemel. üldiselt võiksin öelda et siiamaani me ei ole ära kasutanud äh, täielikku potentsiaali, mis on olemasolevatel meetmetel. ja samas meetmed võivad olla päris kulukad. meil on Euroopa Liidus ühine turg, samas on väga palju erinevusi põhja ja lõuna, ida ja lääne vahel abi, mis antakse põllumeestele, on samuti erineva tasemega. otsetoetused on mõnikord neli kuni viis korda väiksemad mõnes piirkonnas. kuid kõik põllumehed Euroopa Liidus peavad täitma samu nõudeid. see tähendab, et elu on lihtsam mõnede põllumeeste jaoks ja palju-palju raskem mõnede teiste jaoks minu jaoks on väga raske täita kõiki nõudeid. sest tule, on ju vaja investeerida. kõik tulud koos otse toetustega kuluvad nende nõud-, nõuete täitmiseks sageli, sest ostuhind Ida-Euroopas on sageli madalam kui Lääne-Euroopas. kuidas teie seda hindate, kas midagi saaks siin ette võtta? eriti mõeldes nüüd kliimameetmetele, kas ei võiks kuidagi õiglasemalt toetada põllumehi, kas see toetussüsteem ei võiks olla õiglasem? kas ta peaks olema rohkem tsentraliseeritud, kas me peame jätkama otsetoetustega või peaks ta pigem olema rohkem detsentraliseeritud? peaks ehk paremini ära kasutama teist sammast? kui põllumehed ise koostöös ametivõimude ja partneritega saavad otsustada, millise tegevusega tegeleda, siis nad, nad peavad ka teadma siis, kui palju raha nad saavad toetusena. veel üks küsimus. olen märganud, et maaelu arengu toetused on vähenenud kahe-kolme protsendi võrra igal aastal kuigi üldine eelarve on jäänud samaks. järjest rohkem raha läheb siis kliimameetmetele. kuidas me seletame põllumeestele, et nad peavad täitma kõiki kliimaga seotud nõudeid olukorras, kus turuhinnad langevad? seda me näeme kõikides äh, sektorites piimatootmises, veiselihasektoris. kas teile ei tundu, et peaks terviklikult lähenema sellele? suur tänu, et ma sain uuesti sõna. pidin võtma uuesti sõna, sellepärast et Martin Häusling viitas minule nimeliselt ja ütles, et miks härra Agnew siin üldse muretseb, Brexit tuleb ju niikuinii ja britid lähevad ära. no põhjus, miks ma muretsen, on järgmine, see kolmkümmend miljardit eurot aastas selleks, et maailmas ilma paremaks muuta, palju sellest rahast tuleb Briti maksumaksjatest, mina esindan neid siin ja tulen tagasi meie vana loosungi juurde, mis kasutatakse nüüd USA-s, ei maksusta, kui ei ole esindatud härra Tess, aitäh, esimees. suur tänu selle aruande eest Kontrollikojalt. paljud kolleegid teavad, et ka mina olen väga skeptiline inimpõhjustatud kliimamuutuste osas. kas Kontrollikoda võiks ka tõestada teaduslike uuringute kaudu, miks aastatel tuhat kuni tuhat kakssada oli meil ka väga soe periood ja Baierimaal äh, ilmavaatlused näitasid, et kõik oli väga soe, et juba märtsikuus oli võimalik äh, küpseid äh, kirsse noppida, et mis siis toimus ja teiseks, kas Kontrollikoda on nõus sellega, et me kulutame kolmkümmend miljardit eurot kliima parandamiseks samal ajal kui eile õhtul lugesin aruannet, kus ÜRO peasekretär näljahäda pärast Ida-Aafrikas kaebas selle pärast, et äh, maailm ei ole nõus leidma nelja miljardit eurot selleks, et äh, aidata sealseid inimesi äh, ja päästa kahekümne miljoni inimese elu minu arvates on see vastutustundetu, et me kulutame siin kolmkümmend miljardit eurot, äh, viskame need aknast välja, samal ajal neli miljardit inimest Ida-Aafrikas sureb nälga. suur tänu. Äh, rohkem sõnasoovijaid ei tundu olevat meie liikmete poolelt. ja sellisel juhul paluksin härra Winnowenil sõna võtta kokkuvõtteks. suur tänu, härra esimees. suur tänu nendele mitmetele kom-, parlamendiliikmetele, kes küsimusi esitasid, need olid olulised teemad ja mul oli väga hea meel kõik neid, nii paljusid küsimusi siin kuulda ja üritan neile ka siis vastata nii hästi, kui suudan võtan järjekorras härra Agnew küsimused kõigepealt. ja härra Tessi omad siis lõpuks võib-olla. härra Agnew, te ütlesite, et Euroopa Liit on valmis kulutama kolmkümmend miljardit eurot selleks, et ilma paremaks muuta, kuid ma ei tea, et mingisugusedki Euroopa Liidu kulutused oleks suunatud selle, et ilma kuidagi paremini paremaks muuta, ma muidugi mõistan, mida te öelda tahtsite, aga vastan teie küsimustele. Te ütlesite, et on tähtis vaadata ka ülejäänud Euroopa Liidu eelarvet ja mitte kliimakulutusi, näiteks eh, transporti, infras-, transpordi infrastruktuuri. seepärast ka auditis ja auditi eh, rakendusalas ongi väga oluline rääkida sellest, mida on auditeeritud ja mina ütlesin väga selgelt, et me ei olegi auditeerinud mitte mitte, äh, kliimaga mitte seotud kulutusi Euroopa Liidu eelarves selle auditi kontekstis, seega me ei vaadelnud ülejäänud kaheksakümmend protsenti, mis võtab enda alla transpordi infrastruktuuri. soovitaksin teile aga tutvuda meie veebilehega, kus leiate terve rea aruandeid, äh, e-, klassikalisi eriraporteid, nagu seegi. paar aastat tagasi näiteks avaldasime aruande Äh, mis tegeles regionaalsete lennujaamadega, äh, mittetulus investeeringud, me tegelesime näiteks seal ka äh, Lõuna-Euroopa liikmesriikide lennujaamadega. see langes kokku ka majanduslangusega pärast aastat kaks tuhat kaheksa, kus regionaalseid lennujaamu oli ehitatud, kuid enamasti, kus ei olnud neid väga palju transpordiks kasutatud. seepärast ei olnud tõepoolest see väga tulus Äh, rahakulutuse viis. see on siis vastuseks teie märkusele, kuid viidates ühele teisele meie raportile, kuid ma mõistan, mida te öelda tahate. Te ütlete, et on oluline kontrollida transpordiheitmeid samuti, kui me tahame võidelda kliimamuutustega ja see on tõepoolest tähtis teema ja osa ka komisjoni ja liikmesriikide kavadest. küsisite, kas te ütlesite, et väga suur probleem on see, mis on seotud ähm, suurte vihmasadudega, mida nüüdsel ajal rohkem esineb ja üleujutustega, mis nendega kaasnevad ja sellega, et inimkond on, on betooniga katnud paljud piirkonnad. kui see teid huvitab, siis meie kui sõltumatu kontrollikada oleme samuti rääkinud teemadest, mis on seotud üleujutustega, mis on väga tõsised mured paljudes Euroopa Liidu osades, arvestades üleujutuste kasvu, mida me oleme viimastel aastatel tõepoolest näinud, paljud teadlased ütlevad, et see on seotud kliimamuutustega. ja oleme ka alustanud eriraporti koos, koostamist, mis puudutab äh, Euroopa Liidu kulutusi just selles valdkonnas. mina ei ole selle, mina olen, mina olen osaline selles ja minu kõrvalistuja juhib seda tööd, nii et hea meelega tuleme teie juurde tagasi, kui see audit saab valmis. tavaliselt me üritame oma auditid valmis saada kolmeteistkümne kuuga, nii et äh, see peaks äh, aasta kaks tuhat kaheksateist suveks valmis saama enam-vähem. Te rääkisite ka sellest, et on väga vähe tõendeid selle kohta, et äh, komisjon on hinnanud oma kulutuste mõju kasvuhoonegaaside emissioonidele ja see, see teil on õigus, seda me ka raportis ütleme, et me keskenduksime pigem tulevikus sellele, kuidas äh, seda süvalaiendamist äh, pigem toetada, see ei ole lihtne ühegi eelarve artikli puhul tegelikult, kuid me teeme seda ja sooviksime, et tulevikus komisjon kasutaks metoodikat, mis ei puudutaks mitte ainult planeeritud kulutusi, vaid ka tegelikke kulutusi, et nad keskenduksid tulemustele ja töötaksid välja kõnekamaid indikaatoreid kliimameetme osas, see vägagi langeb kokku teie märkusega. loodetavasti on see vastuseks ka härra Tessile. üks asi veel, mida ma mainiksin, ma ei tahaks siin täna arut-, arutelu algatada kliimamuutuste olemasolu üle, aga ma märkasin, et äh, see teadusuuring, mida te arutasite eile siin, kus räägiti kliimamuutuste tagajärgedest Euroopa Liidu põllumajandusele, ma arvan, et põllumajanduskomisjon tellis selle, kus räägiti inimese põhjustatud äh, kliimamuutuste põhjustest ja kus öeldi, et on tõenäoline, et üle poole ähm, temperatuuri tõusust tuhande üheksasaja viiekümne esimesest kuni kahe tuhande kümnenda aastani oli inimpäritolu ja põhines keskkonnagaasidel, nii et ma arvan, et enamus teaduste, teadlaste kogukonnast äh, toetab seda põhimõtet. aga ärgem hakakem seda täna siinkohal arutama, see ei ole sugugi meie raporti teema. ja tulles teiste küsimuste juurde, härra Oisling, te mainisite Saksamaal maisi kasvatamist ja biokütuseid. siin puudutasite väga olulist teemat kliimameetmete kontekstis. usaldusväärsed mõõtmistulemused on väga olulised see on oluline rahaliste kohustuste jaoks ja seepärast ka meie uuring on oluline, et Euroopa juhid sobivadki kulutada ühe euro, iga viienda euro eelarvest, et see tule, seda tuleb korrektselt teha, mina ütleksin, et see on tõeline kingitus audiitoritele, kes saavad nüüd siis midagi kontrollida, kuidas siis summasid täpselt on kulutatud. aga teie küsimuse laiendamiseks ütleksin ka, et tähtis on vaadelda laiemalt kogu äh, kasvuhoonegaaside valdkonda, mitte ainult äh, eelarvevahendeid, mis kulut-, on kulutatud kliimameetmetele ja siis me, maastik avarduks ja saaksime parema ülevaate kliima ja energia vallas, vallas tehtud kulutustest ja muide, suvel tuleb see raport ka välja. ja kui teid huvitavad biokütused, siis meil on eriraport ka selle kohta koostatud kus äh, puudutatakse ka mõningaid teie poolt tehtud märkusi muuseas, mis puudutavad äh, mõõtmise ajalugu. see raport valmis, ma arvan, aasta tagasi ja leiate selle samuti meie veebilehelt. proua Neuchel, tegevuskavad on tõesti vajalikud mida ma toetaksin, millist kolme teemat? minu isiklik äh, tuh-, suhtumine on, et põllumajandus ja maaelu areng võiks olla tõhusam, volinik Hogan on seda ka ise öelnud oma kõnes paar nädalat tagasi. ma arvan, et ei ole liiga hilja tegevuste planeerimiseks praeguse MFF-i raames ja isiklikult ma sooviksin, et TG Agri on koostanud tegevu-, koostaks tegevuskava, mõned teised on teinud seda, Carlos Moedase meeskond näiteks teadusuuringute vallas on teinud tegevuskava. TG Agril siiani tegevusplaani ei ole komisjon võib-olla sooviks ka seda selgitada. aga kuidas ma toimiksin, kui ma tahaksin tegevuskava välja töötada, ma arvan, et meie raport on mõnedele valdkondadele juba viidanud, see ei ole audiitori ülesanne muidugi poliitika ees ettepanekuid teha, see on seadusandjate töö, kaasa arvatud teie ja komisjoni ja nõukogu töö. ma arvan, et kõige kasulikumad soovitused Äh, olid välja öeldud selles teadusuuringus, mida te arutasite siin eile, kus oli, räägiti põllumajanduse ja kliima seostest Euroopa Liidus. ja mis mulle silma jäi näiteks, oli mõte, et võib-olla peaks olema kohustuslik äh, koolitus, parimate tavade vahetamine põllumeeste vahel selle kohta, kuidas äh, kliimasõbralikult põllumajandusega tegeleda see võib-olla oleks selline teema, mille üle teiegi võiksite aru pidada. küs-, nüüd see küsimus, et kas äh, põllumajandus on seotud kliimatoetustega tulevikus, see on jällegi küsimus seadusandjale, komisjonile, parlamendile ja nõukogule aga mind äärmiselt üllatas, mind äh, tegelikult väga, mulle avaldas muljet äh, Phil Hogani kõne kaks nädalat tagasi, kus ta ütles, et rohkem on vaja teha selleks, et toetada põllumehi. Nende panus meie rahvusvahelistesse kohustustesse, jätkusuutlikkusse arengusse on oluline. nii et ma kujutan ette konsultatsioonide kontekstis, mida komisjon praegu hetkel peab ÜPP tuleviku üle ilmselt võt-, mõtleb Phil Hogan selle üle päris tõsiselt, kuidas paremini motiveerida põllumehi just seda tegema. see on väga keskne küsimus. ja meil on veel üks uuring, mis puudutab green'i, rohestamist, mis tuleb välja selle aasta lõpupoole. Auto-, audiitorid saavad objektiivselt hinnata, mis on toiminud, mis mitte. ja sellega jõuan proua McGinnese küsimuse juurde, ma väga vabandan kui te olete nii negatiivse mulje saanud, mõnikord jah, audiitorid jätavad endast sellise äärmiselt negativistliku mulje, loodetavasti me ikka ei ole. meie iga-aastane aruanne, tõepoolest siin me leiame palju vigu Euroopa Liidu kulutustes, olgu kuidas on, aga meie eriraportid on näide sellest, kuidas me hindame, kuidas raha on kulutatud, et me üritame olla vägagi õiglased ja tasakaalustatud pilt, mida ma teile siin näitasin, just see metaani tootmisüksus on ju positiivne näide. võiksin tuua väga põnevaid energiatõhususe näiteid veelgi, näiteks Bukarestist, näiteks äh, seal on üks äh, elamute kompleks ühtekuuluvuspoliitika raames nii et me võime tõepoolest ka positiivseid näiteid tuua negatiivsetele lisaks. üritan ja saavutada sellise tasakaalustatud lähenemise ning oma sissejuhatuses ka ütlesin, kuidas näiteks äh, metsastamise valdkonnas on päris häid tavasid Roon Alpis ja ka Poolas, kus on ka arengukava, mis puudutab tervet riiki. Te ütlesite et me kritiseerime otsetoetusi. ei, me ei tahtnud eriti neid kritiseerida, ühtegi spetsiifilist aspekti me ei tahtnud väga kritiseerida. me lihtsalt rääkisime, et on üleprognoosid mitmetes valdkondades ja ütlesime, et see on nii samba üks kui sambas kaks, üheksa äh, miljardit ja nelikümmend kaks miljardit, ma arvan, et siin on lihtsalt arvutustes vigu tehtud. härra Roope, te ütlesite, et põllumeestel pole lihtne täita nõudeid Te ütlesite, et äh, see on keerukas. kontrollikoda on osutanud oma iga-aastastes raportites ja eriraportites juba aastaid, et on liiga keerukas see viis, kuidas äh, Euroopa regulatsioonid toimivad. Äh, me oleme alati et, et pigem me oleme tahtnud öelda, et, et keerukus ei ole tingimata vajalik. ma ütleksin, et kliimategevuse süvalaiendamine on väga hea asi, ei ole üldse midagi lihtne eelarves kunagi süvalaiendada, komisjon on mõistlik, on teinud hea algatuse ja edusamme on juba tehtud. me oleme, me ei ole öelnud, et see tuleks üldse kõrvale jätta, ei, see tuleks lihtsalt paremini muuta järgmisele perioodile mõeldes. aga väljakutse, ma arvan, on pigem siin selles et kliimameetmed peavad olema paremini seotud kulutustega, samas äh, vältides keerukust. ma ei arva, et meil oleks mingi äärmiselt keerukas tulemuste mõõtmise skeem, mis puudutaks kõiki kliima aspekte, see muudaks elu palju keerulisemaks veel põllumeestele. mis ei tähenda, et seda ei tohi teha, aga see tähendab, et kõikidele kaasneks sellega väga palju tööd, täiendavat tööd arvatavasti ja loodetavasti olen ma nüüd vastanud enamusele küsimustest. vabandan, kui keegi nüüd jäi vastuseta, kuigi teie küsimused olid kõik väga olulised, tänan. Could I add one other thing while I have kas ma võiksin siiski veel midagi lisada? sest sekretäriaat tuletas mulle meelde, kui te leiate, et see eriaruanne ja ka meie tänane arutelu selle üle oli kasulik, siis äh, mina olen esimese koja liige kontrollikojas, mis tegeleb ka loodusressurssidega ja me tegelikult koostame mitmeid aruandeid, mis on tähtsad ka selle komisjoni töö jaoks. sellel aastal koostatakse viis ja ma tean, et teil ei ole võib-olla aega palju ja kõik ei saa siia seda esitlema tulla aga meil üks puudutab sertifitseerimisasutusi, siis kulude kontroll, samamoodi ma, maikuus avaldatakse need siis eh, noored talunikud, eh, juunis või juulis avaldatakse see aruanne, siis aruanne maaelu arendamise programmide kohta oktoobrikuus avaldatakse siis eh, Äh, põhilised äh, maksusüsteemid, äh, oktoobri lõpus peaks see välja tulema ja veel üks asi, mida ma juba mainisin ja mis võib teid kõige rohkem huvitada, see puudutab rohestamist ja see peaks veel selle aasta lõpus ilmuma. terve rida erinevaid kolleege koostavad neid äh, ja samamoodi ka energia ja kliima aruanne, mille eest mina vastutan, võib teil olla huvitav, nii et ma loodan, et see siin täna oli kõigest eelmäng ja kõik need viis raportit, mida ma juba mainisin, võib-olla kutsute meid siia tagasi selleks, et me saame teile oma tööd selgitada. ma tõesti üritan olla sõltumatud ja objektiivsed ja ka kontrollida tõesti ka tõsiasju. aitäh! aitäh, kas keegi soovib veel sõna saada? proua Mäkines, palun. For... aitäh, et äh, tutvustasite ka aruandeid, mida koostatakse, need on meie jaoks tõesti väga huvitavad, näiteks Noored talunikud huvitavad mind väga, sest meil oleks võimalik saada analüüsi ka selle kohta, mida me ÜPP reformiga sisse viisime ja saame teada siis, kas äh, läks hästi või Viltu, siis tõesti väga tore on näha siin ka naeratavat audiitorit ja Stewart Agnew oli ka siin, nii et täna on nalja palju olnud, tundub, et kevad on käes. suur tänu, daamid ja härrad sellega oleme selle päevakorrapunkti ammendanud. aitäh Phil Wynne Owenile täna siia tulemast ja suur tänu ka teie kaastöötajatele. koostöö meie vahel on parem kui kunagi varem. ja me lõikame väga palju kasu teie tööst ja teie töö on tõesti väga hea Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on äh, punktiga, kus äh, raportöör annab meile infot käimasolevate kolmepoolsete läbirääkimiste hetkeseisu kohta me oleme seda küsimust juba koordinaatorite koosolekul arutanud ja võib-olla kõige parem oleks, kui anname kohe sõna raportöör Hoislingule. ja palun. suur tänu, härra esimees, et annate mulle võimaluse veel kord seda küsimust esitada. meil täna koordinaatorite koosolekul oli terve tund võimalik seda arutada, sest äh, mulle koos variraportööridega on jäänud mulje, et me oleme selles küsimuses edasi jõudmas. esimesed kaks kolmepoolsete läbirääkimiste vooru Malta kui eesistujariigiga ei olnud äh, väga head ja tulemuslikud. meile jäi mulje, et Malta eesistujariigina peab kümne küünega kinni nõukogu mandaadist ja ei ole valmis ette muudatusi sisse viima parlamendi läbirääkimiste meeskond tegi selgeks, et kolmepoolsed läbirääkimised on kolmepoolsed ehk et kõik peavad äh, kompromissidele minema ja et nõukogu võiks ka seda teha. üleüldiselt tegelikult oli ka nõukogu saanud ka ju uue mandaadi. nüüd oleme siin kahepoolselt läbirääkimisi pidanud ja ka volinik on öelnud, et ta soovib, et me võimalikult kiiresti tulemusele jõuaks. ja siis otsustati töömeetodeid muuta ka nõukogu poole pealt, nüüd on toimunud terve rida kohtumisi selleks, et neid hädasti vajalikke kompromisse ette valmistada. me oleme siin ka välja toonud nüüd juba neli punkti, mille kallal me peame tööd tegema ja mille puhul me loodame, et tulemus on varsti käes. kõigepealt äh, taimekasvatus, pinnas ja kasvuhooned Euroopa Parlamendi nimel oleme me teinud muudatusettepanekud ja ka üldise ettepaneku ja me loodame, et need erandid kuuele Põhjala riigile, kus on klimaatiliselt erinevad tingimused, et Balti riigid, Soome, Rootsi ja Taani saaksid siis erandi ja neile ei kehtiks sellised reeglid nagu ülejäänud äh, Euroopa Liidu riikidele, et nüüd tuleb täpselt siis veel paika panna, kui palju peab siis äh, põllumajanduslikul ettevõttel olema enda äh, maa-ala ja kui palju siis mitte ja nagu öeldud, Põhjala riigid peaksid sellega nõus olema, sest me arvestame kliima eripäradega seal piirkonnas ning kokkuleppele peaksime me siin jõudma. nüüd, mis puudutab äh, erilubade lõppemist, siis ka siin oleme me eesmärgile lähenemas, sest nõukogu kardab kogu aeg, et äh, kui need äh, eriload andmepankadega seotakse, siis see võib bürokraatlikku koormust suurendada kuid meil on vaja neid andmepankasid selleks, et me saaksime siis ka öelda, millal mahetalunikud peavad äh, maheseemet külvama, teatud riikides on see ammu juba levinud, teistes aga mitte ja see andmepank on tõesti väga tähtis nii äh, liikmesriikide kui ka mahetalunike jaoks ja tundub, et nõukogu on nüüd ka aru saanud, et meil on vaja siin lahendust. jah, me võime muidugi öelda, et kahe tuhande kahekümne viiendal aastal sordiseemne jaoks kehtivad erandid lõpevad ära, aga siis tuleb meil ju hoolitseda ka selle eest, et kas meil on siis olemas maheseeme selleks perioodiks, sest muidu tekivad meil probleemid. nüüd maheloomakasvatus, siin on olukord keerulisem. me tegime ettepaneku, et Äh, mahepõllumajanduses peetavad loomad äh, ei peaks olema mitte andmepaigas, vaid siiski teatud süsteemis sees, selleks et me saaksime infot ka selle kohta, äh, palju meil neid loomi on, milline on olukord maheloomakasvatuses, kuidas jõud-, minnakse edasi, sest tegemist on väga spetsiifilise sektoriga, näiteks teatud riikides kasvatatakse ainult mahekanu, teistes mitte ja niimoodi me jätkusuutlikult edasi minna ei saa. edasi sordiseeme. see on küsimus, mille puhul me juba mitmeid kordi oleme öelnud, et meil on vaja sordiseemne jaoks eraldi reegleid. me ei saa oodata nii kaua, kuni komisjon uue ettepaneku sordiseemne määruse kohta seeb me peaksime ka mahe põllundussektori jaoks ette nägema reeglid, millega nad saaksid edasi äh, kasvatada taimi, mida nad on siiamaani kasvatanud, sest äh, konventsionaalsest äh, tavapõllumajandusest pärit seeme alati ei sobi. ja tõesti, siin on meil vaja poliitilisi selgitusi ja ka on vaja, et komisjon kursi paika paneks. siin on vaja jõuda kokkuleppele, aga kokkulepe on veel väga-väga kaugel, seda tuleb ka ausalt tunnistada me tõesti soovime, et selles küsimuses edasi liigutaks, sest me ei saa seda küsimust, sordiseemne küsimust kogu aeg edasi lükata ja öelda, et noh, ootame ära kõigepealt selle uue sordiseemne määruse ja siis vaatame edasi. see küsimus tuleb ka praegu kohe ära lahendada siis üks äh, kõige põletavamaid poliitilisi küsimusi, uued piirmäärad äh, mahepõllunduse jaoks. praegusel hetkel on äh, olukord muutusteta läbirääkimistes, pigem liigutakse parlamendi seisukoha poole, ütleme siis kompromissis, et ootame kõigepealt ära komisjoni aruande. sest siis me saame täpselt teada, kust tekib äh, saastumine, kas tegemist on tootjapoolsete vigadega, töötleja veaga või ka kaupleja, kauplejate veaga ja siis sellest lähtuvalt saame me siis edasi rääkida, et milline on olukord on, sest praegusel hetkel on olukord väga hägune, sest äh, on neid, kes ütlevad, et mahetooted on ka saastunud, teised ütlevad, äh, nagu näiteks mahetalunikud, et see ei ole ja siis tekib küsimus, et mida me usume. veel üks küsimus, mis meie kui parlamendi jaoks on ülitähtis. kui me kontrolle karmistame ja tundub, et kõikide osapoolte eesmärgiks ongi ju kontrollide karmistamine, siis siiski on meil siin veel lünkasid ja me peame hoolitsema selle eest, et meil tõesti oleks, oleks olemas ka võimekus kontrolli tugevdamiseks. meil ei ole mingit kasu ka kõige parematest kontrollisüsteemidest, kui need, kes kontrollima peavad, selle tööga hakkama ei saa. ja seda küsimust saab lahendada ainult komisjon, sellepärast et vastava agentuuri loomisega nõus ei oldud nii et me peame seda nõudma siis komisjonilt, nii et siin on terve rida küsimusi, mida on tõstatatud, millega aga ei tegeleta, sellepärast et mitte keegi ei tunne, et ta vastutaks nende eest. või et süsteemid on erinevad, nii et kontrollide kontroll tuleks äh, kujundada selliseks, et ta on tõhus ja siis äh, saavad mahetalunikud ka oma talusid edasi arendada kestlikult äh, ja siin me ootame nüüd vastuseid komisjonilt selle kohta, kuidas seda olukorda parandada. nii palju siis lühidalt läbirääkimiste seisukohta. meil kolmandal mail toimub järgmine kolmepoolsete läbirääkimiste voor ja siis ka kolmekümne esimesel mail. koordinaatorite koosolekul ma ju tegelikult ka ütlesin, et äh, kõige suuremaks prioriteediks on see, et viimases voorus oleksid ka äh, volinikud kohal selleks, et kõik saaksid aru, kui tähtis see küsimus meie jaoks on. ütlen veel kord, et äh, uue eesistujariigiga veel kord läbi rääkida, kogu see asi uuesti käima lükata algusest peale ei parlamendi läbirääkijate meeskond ega ka teised pooled ei ole sellest huvitatud, me peame nüüd kuidagi selle küsimuse lahendama ja ma olen veendunud, et meil see ka õnnestub. sest äh, eesistuja on nüüd ka aru saanud, et me kavatseme survet avaldada selleks, et jõuda tulemusele. kui me tulemust ei saavuta, siis olukord oleks väga halb, sest meil tuleb äh, seadusandlus siin Lissaboni lepinguga kooskõlla viia ja me lihtsalt ei saa oodata aastaid ja aastaid, kuni me saame siin kaasrääkimisõiguse mahepõllunduse kohta meil on juba tegelikult äh, samm-sammult siin äh, õigusi antud ja ma olen täiesti veendunud, et ka selles küsimuses leiame samm-sammult lahenduse. suur tänu. härra Liits, suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka härra Hoislingile selle väga põhjaliku ülevaate eest. meie variraportöörid äh, rääkisime üleeile põhjalikult läbirääkimiste kulust, pigem sellest, et nad ei ole kuhugi jõudnud, nii nagu viimased kolmepoolsed läbirääkimised rääkisid, näitasid, vabandust, ja viimaste nädalate arengud tõesti eh, on olnud sellised, nagu meie raportöör näitas. eelmisel eh, kolmepoolsetel läbirääkimistel läks eh, täpselt samamoodi, nii nagu ka härra Häusling ütles, väga vähe on edu saavutatud ja eesistuja küll üritas ja nüüd on tulnud selgelt välja siis juba sõnastusgrupis, mis on võimalik, kompromissidega liigutakse küll edasi. ma olen natukene optimistlik siiski veel, et veel selle eesistumise aja jooksul, Malta eesistumise jooksul õnnestub meil lõppkokkulepe saavutada ja kui ma vaatan viimaste nädalate arenguid, siis lõppkokkuvõttes ilmselt on loota meil lisandväärtust ja tulevad siis need uued ähm, maha, mahepõllumajanduslikud reeglid äh, käiku mahepõllumajandusliku tootmise kohta jaoks härra Takula, suur tänu, härra esimees, kolleegid, kahjuks ma pean jällegi kord teie tähelepanu pöörama Põhjala mahe kasvuhoonetele. sellepärast ma võib-olla olengi siin komisjonis liige, et ma saaksin ikka ja jälle sellest rääkida. muuseas Lapimaal praegu, ma lähen varsti koju, on veel meeter lund maas, nii et tingimused on seal praegu sellised, aga nagu te teate, mahepõllunikud, põllupidajad on elanud äh, liiga kaua väga raskes olukorras ja sellepärast, et nende ettevõtteid kogu aeg ohustavad selle koja ettepanekud. ma tahaksin härra Hoislingit tänada, variraportööre tänada ja komisjoni tänada, et on leitud alus kompromissideks ja viidatakse seal eralda Põhjala tsoonile A, sinna kuuluvad siis Põhjala riigid ja Balti riigid ja sellest äh, on loota siis erandit nendele piirkondadele, et mahepõllundus oleks võimalik ka kasvuhoonetes. kahjuks äh, ei ole me, me saavutanud seda eesmärki, sest komisjoni eesmärgis, ei komisjoni ettepanekus on üks probleem nimelt komisjoni ettepanekus on, et kasvuhoones olevad peenrad peavad kaheksakümne protsendi ulatuses olema kodumaisest mullast. Põhjalas kasutatakse kasvuhoonedes kõrgema kvaliteetset äh, mulda, mida on üldse võimalik kätte saada, mida on võimalik äh, siis kasutada ilma taimekaitsevahendeid kasutamata ja mida oleks võimalik ringkasutada. sellist mulda ei ole aga igalt poolt saada ja kogutakse seda pinnast üle terve riigi kokku. sellise karmi reegli sissetoomine võiks lõpptulemusena tähendada seda, et äh, mahekasvuhoone äh, pidamine lõpeb. ma tahaksin tänada selle väga olulise asjaga tegelemisest, see eest ma tõesti loodan, et te võtate minu mure arvesse kolmepoolsetel läbirääkimistel, et, et jääksid alles meie Põhjalas äh, mahe kasvuhooned, ma arvan, et keegi ei taha siin teha lõppu mahepõllundusele, ükskõik kus see on Euroopas, sest see läheks vastupea ühtse põllumajanduspoliitika põhimõtetele, aitäh! suur tänu, äh, te ütlesite küll, et saan mina sõna, aga tegelikult ma räägin Erik Andreu nimel täna. Äh, äh, ta kahjuks äh, ei saa tänasel kohtumisel esileda ja seega loen ette tema seisukoha. mahepõllunduse küsimus on muidugi väga problemaatiline, härra Andreu teab seda ja ta on viitanud, viidanud sellele, et koordinaatorite kohtumisel räägiti sellest väga pikalt aga me oleme ikkagi jõudnud viimasesse faasi Malta eesistujaga ja meie eesmärgiks peab olema ikkagi see, et selle asjaga jõutakse siis selle eesistumise ajal ühele poole. seda eesmärki ei tohiks silmist lasta Euroopa läbirääkimist, Euroopa Parlamendi läbirääkimiste meeskond on valmis eh, lisajõupingutusi tegema ja on täiesti veendunud, et tehnilised kohtumised on üliolulised selleks, et äh, kolmepoolsed läbirääkimised kolmandal ja kahekümne esimesel mail ka kuhugi jõuaksid. me tahaksime Malta eesistujalt natukene rohkem aega kasutada ettevalmistavateks kohtumisteks, volinik Hogan äh, ja komisjoni ametkonnad on öelnud, et nad on valmis juhtima neid kolmepoolseid läbirääkimisi. Erik Andreu nimel ma tahaksin välja tuua neli äh, olulist punkti tehnilistest aruteludest ja variraportööride kohtumistest. kõigepealt äh, sordiseeme, sellest räägitakse ikka veel kasvuhooned see välja pakutud tsoon A, see puudutab kuut Põhjala riiki ja Balti riike, see võib olla üsna kasulik, aga nüüd see küsimus, kas peaks seda mulda reguleerima, mida tohib kasutada peenades, see on lahendamata, siis andmebaasid, selles osas on tehtud häid ettepanekuid ja kuid loodetavasti sordi seemne osas leitakse äh, kokkulepe ja kompromiss ja nüüd taimekaitsevahendid, see on jätkuvalt väga problemaatiline ja siin kindlasti tuleb leida kompromiss. Erik Andriu on arvamusel, et me peaksime üritama Malta kui eesistujariiki veenda selles, et nad osaleksid rohkematel kohtumistel ja fraktsiooni osalejad, ametnikel võiks ka olla õigus osaleda, sest see on oluline, et kõigil oleks aega, ka variraportööridel äh, osaleda tehnilistel kohtumistel, seega me palume, et läbirääkimiste meeskond võiks olla suurem ja variraportööride kohtumised peaksid äh, kohe pärast kolmandat maid, äh, pärast järgnevat kolmepoolset läbirääkimist kokku tulema ja pärast kolmekümne esimest maid siis veel kord kokku tulema ja kolmandaks ja lisaks äh, sellele tuleb juba praegu kalendrisse panna järgmised kohtumised, et saaks ette valmistada need korralikult. Erik Andreu tahaks rõhutada veel seda, et järjepidevus on praegu tema jaoks äh, ülioluline ja põhimõttelise tähtsusega ja me nõuame seda, et äh, raportöör arutelusidega jätkaks kuni viimase kolmepoolse läbirääkimiseni, kuid pärast seda võiks siis komisjon võtta üle selle juhtimise ma tahaksin tänada aga raportööri ja kõiki variraportööre, mul on väga hea meel, et mina isiklikult ei vastuta selle teema eest, see on tõesti väga keeruline ja mul oli väga hea meel, et ma sain siin kellegi teise teksti ette lugeda. härra Agniu. noh, jälle kord räägime siin sellest, et Euroopa Liit seab reeglid mahepõllumajanduslikule tootmisele, eelmine kord, kui ma siin istusin kolm aastat tagasi või isegi rohkem, hakkasime juba pihta sellega ja komisjoni veendumus, et tuleb kõikide asjade jaoks reeglid tekitada, äh, ei ole vaibunud, aga probleemid on tekkinud nõukogu tasandil. kakskümmend kaheksa põllumajandusministrit tulevad nõukogus kokku ja nemad saavad aru, et see ei ole valdkond, kus Euroopa Liit peaks äh, reguleerima. kuulda on ju, mida ütles härra Takkula, te olete Soomest vist pärit et äh, Soome mahetarbijad on äh, hea meelega valmis sööma maheköögivilja, mis on äh, Põhjalas kasvatatud imporditud mulla peal. Nendel on sellest ükskõik. Soome tarbijad on väga rahul sellega, mida nad söövad. niipea kui mina, nii palju kui mina tean, härra Takula, ei ole nemad öelnud, et oot-oot, sina mahepõllumees, sa ei järgi reegleid ei ole tarbija seda nõudnud. komisjon nõuab seda ja komisjon tahab lihtsalt seaduseid luua. minu meelest. kui te nüüd küsiksite tavaliselt mahetoodete tarbijatelt umbes neli protsenti meie koduriigis, et mida te ootate mahetoodetelt ja nad ütlevad, et kolme asja. Neile ei meeldi see mõte, et kasutatakse kunstlikke või sünteetilisi taimekaitsevahendeid, nad eeldavad, et mahetooted on nendest puhtad ja nad eeldavad, et ei kasutata ähm, tõrjevahendeid äh, ja nad et äh, loomad äh, on suure osa oma elust ikkagi karjamaal kui need kolm äh, punkti on täidetud, siis tarbija on rahul, aga kui te üritate kõike standardiseerida kahekümne kaheksas liikmesriigis, äh, detailideni välja, siis mahepõllutootjad enam ei saa tegutseda. tulemuseks on see, et mahetooteid turul ei ole või nad on hirmkallid nii et järgmine, jällegi kord, jätke see asi liikmesriikide otsustada ja sertifitseerivatele asutustele nendes liikmesriikides, aitäh. härra Toofmann suur tänu, härra esimees. mina tuleksin korraks äh, tagasi äh, taimekaitsevahendite äh, jääkide juurde. Euroopas on tekkinud absurdne olukord, nimelt kõikides Euroopas praegu sertifitseeritud mahetoodete puhul võib olla nende taimekaitsevahendite jääk sama suur kui tavatoodetel, inimene ei saa sellest lihtsalt aru. Itaaliast, kust mina olen pärit, või Belgias on toodud sisse teised piirmäärad, see null koma üks mikrogrammi kilogrammi kohta. ja siit minu küsimus meie raportöörile, et võimalik on kompromiss, kus öeldakse, et jätame see asi liikmesriikide otsustada. mina arvan, et see oleks kõige hullem lahendus, kõige halvem variant, sest et see tähendaks seda, et äh, ebavõrdsust ei kao turult, seega minu äh, puuviljakasvatajad äh, peavad õuna kasvatama teatud piirmäärade alusel, aga Saksamaalt imporditakse siis ikkagi sisse ja luba selleks on mahetooteid, kus on täpselt sama palju taimekaitsevahendeid jääke kui mahe tavalistes toodetes ja pooled äh, mahetootjatest tuleb meie piirkonnast, vaadake härra Oisling äh, andmeid, sajad tuhanded analüüsid on läbi viidud. ja enamus äh, saastumisest on tulnud naabermaadest. Ähm, äh, näiteks äh, minu piirkonnas õunakasvatajad, mahekasvatajad nende krundid piirduvad täpselt saa-, tavaliste tavatootjatega. igalt poolt on võetud äh, proove ja oli näha, et nendes äh, mahekruntidel piir, krundi piiri peal olevatelt äh, puudelt võetud testid näitavad seda, et saastumine on toimunud Äh, ja see tähendab seda, et tootja enam ei saa oma toodet muua, müüa mahetootena lihtsalt nende ääre, äh, krundi äärepoolse toodangu pärast, mis on saastunud naaberkrundist. nii, need piirmäärad äh, kui ka jäägid on minu meelest täielik nonsenss teatud olukordades lihtsalt ei ole võimalik neid piirmäärasid, äh, nendest kinni pidada. mitte keegi ei ole mulle suutnud seni selgitada, et miks mahetoodetes on üldse võimalik, et äh, need taimekaitsevahendite jäägid saavad olla samasugused nagu tavatootmisel toodetud äh, toodete puhul, see on täielik absurd. minu meelest, kui me natukene mõistlikumalt äh, leia, otsiksime kompromissi, asi tuleb igal juhul aga ära reguleerida, me ei saa jätta seda liikmesriikide kätesse, sellepärast et muidu ei muutu üldse mitte midagi ja kõik jääb nii, nagu ta on ja see ei teeni ühisturu eesmärki. kõikidel põllumeestel peaksid olema ühed ja samad reeglid, härra Takula. suur tänu ma kasutan võimalust täna, ütleb härra Takula, rääkida emakeeles ja räägin eh, maailma ilusaimat keelt. miks see on maailma kõige ilusam keel, sellepärast et selle eh, õppimiseks läheb nii kaua aega. härra Agnew rääkis enne sellest, et äh, ta tahab äh, reageerida härra Oislingu avaldusele, sellepärast et härra Oisling viitas talle nimeliselt. Äh, meil Soome parlamendis on ka nii ja sellepärast võtan siis mina nüüd sõna, nagu kuna härra Agnew viitas mulle nimeliselt. ja mina arvan, et me peaksime jätma teatud liikumisruumi seadusandluses ja nii nagu me teame, see on olnud põhimõtteks, aga kui me samas vaatame mahetootmist, siis Põhja-Soomes, kus ei ole õhusaastet ja kus tööstussektorit ei eksisteeri ja kus tingimused on väga head keskkonna mõttes ja võimalus ilma igasuguste, ilma igasuguse saastamiseta on võimalik asju kasvatada, siis, siis peaks ju ometigi neid territooriume toetama. Soome tarbija teab ja Euroopa tarbija teab seda ka praegu nad äh, ei saa sellest aru eriti ja Soome toit ei ole maailmas kuulus, aga kui teataks seda, millised head tingimused meil kasvatamiseks on, siis, äh, äh, siis see kindlasti nii oleks. ma loodan tõesti, et härra Oisling võitleb selle eest, et liikmesriikidele jäetakse piisav liikumisruum ja et oleks võimalik mahetootmine ka Soomes tulevikus kui me vaatame näiteks õhusaastet või pinnase olukorda, siis kuigi meie mm, hooaeg on lühikene, on siiski võimalused väga head tervisliku ja puhta toodangu tootmiseks. ja, äh, aitäh, kolleegid. Äh, kohe tuleme selle küsimuse juurde tagasi sest meie ütlesime üpris karmilt, et äh, see peaks kehtima nende ettevõtete jaoks. me rääkisime toona kahekümnest hektarist, äh, kes seda juba teevad, seda siis selleks, et me selliseid ettevõtteid kaitsta. kui me nõukogus seda arutama hakkasime, siis äh, hakati rääkima kõikidest ettevõtetest, kes siis äh, sõltumatult toodavad ja nüüd tekib küsimus, kas me toetame nüüd neid ettevõtjaid, kellel on niigi juba raske kliimatingimuste pärast või me lubame kõigil toota ka nii-öelda võõra mulla peal. ja siis see tähendab seda, et äh, ei tekiks mitte Põhja ja Lõuna-Soome vahel siin konkurentsi, vaid Itaalia ja Soome tootjate vahel ja just sellepärast tulebki see erand äh, väga karmilt paika panna. me ütlesime siin, kas äh, kuuekümne teine või kuuekümne neljas laiuskraad oli see, millest lähtuda, siis me panime selle siiski äh, kirja nüüd siis riikide näol ja kuskilt peab see pinnas ju see muld tulema. ja tõesti, te peate arvestama, et mingisel hetkel tekib teil muidu konkurents ettevõtete poolt, kes seda tingimust väga äh, lõdvalt siis tõlgendavad. jah, meil on tõesti väga erinevad tingimused Euroopas, teatud piirkondades kliimatingimused tõesti väga karmid ja see võib-olla oleks siis ka väga hea äh, mõte selle kohta, kuidas siis teistsuguseid alternatiivseid kasvatusmeetodeid kasutada. jah, me võib-olla äh, oleks isegi rohkem piiranud seda veel, aga kahjuks nõukogu see läbi ei läheks ja me võime sellest veel rääkida, äkki me jõuame kokkuleppele. kolleeg Dorfmann ja pestitsiidid, just sellest me siin ju räägimegi. tean neid uuringuid, Saksamaal on ka neid läbi viidud, et kust need pestitsiidijäägid tulevad ja võib muidugi öelda, et jah, et tegemist on siin tulevikuprobleemiga, jah, võib-olla tõesti naaber käitus valesti, et on teatud riike, kus äh, see probleem võib-olla nii tõsine ei ole ja võib-olla äh, Äh, ei saa alati panna siis mahetootjat vastutavaks äh, ja ei saa mahetootjale öelda, et tegemist on nüüd tavatoodangu, mitte mahetoodanguga mingi saastumise pärast ja tõesti, sellega me paneksime siis nende ettevõtete elu ohtu. sellepärast tahamegi komisjonilt uuringut, et kust see saaste tuleb. Äh, me ütlesimegi komisjonile, et räägite siin piirmäärast, aga sellega te panete vastutama kogu ettevõtte ma arvan, et selles osas me oleme jõudnud kokkuleppele, see kõik muidugi oleneb sellest, millal see komisjoni aruanne tuleb. aga siis tuleb ka selgelt öelda, et mingid reeglid tuleb paika panna, et kas me paneme siin mingid vahemaad või paika või kindlustuse kuidagi, seda kõike tuleb rahulikult veel arutada. põhiline on, et me saavutame tulemuse nõukogu ettepanekuga mina ka rahul ei ole, sest seal öeldakse, et igaüks tehku nii, nagu tahab, iga liikmesriik pangu omad reeglid paika. mina seda seisukohta ei jaga. mina olen nõus parlamendi kolleegidega, tõesti, igaüks ei peaks ise neid reegleid paika panema, me tõesti soovime, et meil oleksid ühesugused standardid ja ühesugune konkurentsi ja olukord, kuid nüüd on meil kolm riiki mis hakkavad turgu domineerima, kui me midagi muud otsustame ja eks me nüüd näe, mis saab meie ettepanekust, aga me tõesti soovime, et rohkem riike sellega ei liituks ja et need kolm riiki kuni komisjoni aruandeni saavad äh, jääda praeguste reeglite juurde ja hiljem hakkame siis lahendust otsima nõukogus on häälte arv praegu pooleks, kui rääkida nõukoguga, siis tegelikult kogu see pakett läbi ei läheks ja te teate, et ka parlamendis on tõesti äh, erinevused isegi fraktsioonisiseselt päris suured. sellepärast on meil vaja kõigepealt rohkem andmeid ja siis saame rääkida konkreetsemalt äh, piirmääradest ja tõhususest kui me räägime selliste vahendite kasutamisest, mis äh, kahjustavad mahetootjaid, siis tuleb tõesti läbi rääkida siin liikmesriikidega. me ei tohi siin lubada teatud äh, vahendite kasutamist, mis levivad siis äh, sadu meetreid või isegi kilomeetreid tuulega edasi ja mahetootjate toodang sellega siis kahjustatakse. seda tuleb tõesti rääkida ja tõesti pestitsiididega kahjustami- ka,, Äh, pestitsiididega saasteprobleeme ei ole siin, mahetootjate probleeme ei saa siin tõesti mahetootjaid süüdistada ja öelda, et lahendage ise see probleem ära, sest äh, muidu on meil tõesti võimalik ainult Lapimaal mahetootmisega tegeleda, äh, mitte aga sellistes piirkondades nagu Lõuna-Tirool või ka Dessau ja tõesti, me peame hoolitsema sellest, et ellu jäävad nii tavatootjad kui ka mahetootjad olen veendunud, et need arutelud jätkuvad, ähm, millest rääkida, seda on palju, kõik äh, fraktsioonide, kõikide fraktsioonide esindajad võivad alati minu poole pöörduda, oleme valmis kuulama, aga variraportöörid võivad alati minu juurde tulla ja tegelikult me läbi räägime ka kõik variraportööridega ja tõesti, vahel tuleb siis lihtsalt mingid otsused ka karmimalt vastu võtta. tänan väga. rohkem sõnasoovijaid ei olnud. kuulsime raportööri ka ära. loodame siis, et kolmepoolsed kõnelused õnnestub lõpetada Malta eesistumise ajal ja soovin raportöörile edu. järgmine päevakorrapunkt, integreeritud statistika põllumajandusettevõtete kohta, meil on kohal Eurostati esindajad kuulame komisjoni ettekannet. andmed, mis meie, meie käsutuses on, pärinevad aastast tuhat üheksasada üheksakümmend kuus. uuringuid viiakse läbi iga kümne aasta tagant küsimus ei ole mitte ainult selles, kui suured on põllumajandusettevõtted, on ka palju teisi aspekte. kaasa arvatud, mida need ettevõtted teevad väljaspool põllumajandust. see süsteem on Euroopa põllumajandusstatistika selgrooks. komisjon tahab selle muuta paindlikumaks annaksin sõna komisjoni esindajale Kristin Virtsile. tema selgitab meile seda teemat lähemalt. tänan, minu nimi on äh, Kristina Virts. ma olen sektoraalse regionaalse sek-, statistikasektori juhataja ning üksuse juhataja põllumajanduse ja kalandusstatistika osas Eurostatis. ma hindan kõrgelt võimalust tutvuda komisjoni ettepanekut raammääruseks, mis puudutab integreeritud statistikat. nagu te juba ütlesite, juba kuuskümmend aastat on meil kogutud põllumajandusstatistikat laias ulatuses selleks, et anda tõendeid poliitikutele. ühine põllumajanduspoliitika ning kliima- ja keskkonnaalane tegevus ja paljud muud Euroopa Liidu poliitikad sõltuvad kõrge kvaliteediga ja võrreldavat, võrreldavast põllumajandusstatistikast. kuid äh, need andmed peavad kohanema ka muutuvale maailmale selleks, et nad oleks endiselt kasutatavad. mitte ainult ülemaailmne põllumajandus ja kliima ei muutu, vaid ka ametlik statistika. hetkel Euroopa põllumajandusstatistikat kogutakse Äh, väga hajutatud õiguslikude aktide alusel. ja samal ajal oleme, meil on järjest rohkem, meil järjest suurem vajadus ähm, statistika järele. samas kahanevad ressursid. nagu te juba ütlesite, samuti meil on õiguslik alus strukturaalse statistika jaoks selleks, et kümne aasta, iga kümne aasta tagant Ähm, teha põllumajandusloendusi. see lõppes nüüd aastal kaks tuhat kuusteist, nii et mitte ainult iga kümne aasta tagant ei toimu põllumajandusloendus, aga kuid siiski ka vahepealsetel aastatel kol, iga kolme-nelja aasta tagant kor-, valimite alusel. sellel taustal, kus meil on selline hajutatud õiguslik alus ja puudub õiguslik alus järgmise põllumajandusloenduse osas. peame välja töötama strateegia põllumajandusstatistikaks aastateks kaks tuhat kakskümmend ja hiljem. see on kaasaegse põllumajandusstatistika aluseks, eesmärgiks on vastata kõikidele vajadustele, mis hetkel on andmete järele ja ka tulevikus ning koorem ja kulutused, mis on liikmesriikide statistikaametitel, tuleb samuti kontrolli all hoida, samuti põllumajand-, põllumeeste kulutused. strateegia tulemus on kaheetapiline lähenemine, kõigepealt kaks raammäärust, esimene tagamaks, et põllumajandusloenduse strukturaalsed andmed oleks olemas äh, ettevõtete tasandil ja et ja teised aspektid siis lisatakse teises raammääruses. viimase kahe aasta jooksul, aastast kaks tuhat kolmteist, oleme esimese raammääruse kallal siis tegele-, töötanud, mis on siis integreeritud statistika raammäärus, seda ma ka teile täna tutvustan. selgitan lühidalt, kuidas siis see IFS määrus, mis on siis integreeritud põllumajandusstatistika ra-, määrus toimib. me kogume siis ettevõtte tasandil integreeritud statistik-, struktureeritud statistikat, see puudutab siis sots-, see ka-, see kaasab ka sotsiaalsed ja, ja keskkonnamõõtmed, näiteks me saame hinnata, milline on poliitiliste otsuste mõju, saame analüüsida farmi tüübi ja suuruse kaupa, põllupidaja vanuse kaupa, arvestada igasuguseid äh, Äh, igasuguseid tunnuseid, mis võivad põllumajandusettevõtetel olla. ka teine raammäärus, mille juurde me tuleme pisut hiljem, see puudutab juba näiteks aastast äh, statistikat, äh, loomade tootmine, taimede tootmine, seemne tootmine, väe, väetiste, pestitsiidide kasutamine ning see puudutab ka esimese esimesi töötlemissamme väljaspool põllumajandusettevõtet, iseäranis äh, loomsete äh, toodete puhul, tapamajad, äh, piimatööstused ja kui ja statistika on ka ette nähtud mahetoodete puhul, selleks, et oleks parem jälgida seda väga olulist valit-, nagu me ka just valdkonda, millest just hetk tagasi kuulsime mis on siis IFS-i määruse struktuur? kõigepealt siin on tuumik peamistest andmetest, mis peaks olema kõikide talude osas kättesaadavad Euroopas, mis on äh, teatud miinimumsuurusega. siin on teatud maa äh, suuruse aspektid, äh, loomade, loomade kohta käivad aspektid ning ka juhi kohta käivad aspektid, see on siis see, kes otsustab, kuidas see põllumajandusettevõte toimib seda infot kogutakse kõikidest äh, põllumajandusettevõtetest ja karakteristikud on siis äh, olemas nendes aktides, mis on teie käsutuses. see tuumikinfo niisiis on kõige keskmes ja seda täiendavad moodulid, näiteks struktuurid millel on keskmise perspektiiviga horisont, nii et meil ei ole vaja iga aastat infot. see puudutab ka puuviljaaedu, viinamarjakasvatusi, on ka juhtimistavasid puudutavad moodulid, tööjõu kohta käivad moodulid, mida ettevõttes kasutatakse ning ka keskkonna aspektid, nagu näiteks sõnniku haldamine, pinnase haldamine, maaelu areng, niisutamine kogu see info moodulite kohta kogutakse ainult äh, alavalimi põhjal ja mitte kõigist samal ajal, siis on äh, koormus äh, pisut väiksem põllumeestele erinevalt minevikust. õiguslik süsteem on selline, et moodulite puhul määratletakse raammääruses üksikasjalikud teemad, karakteristikud määratletakse rakendusmääruses. see peaks äh, tagama vajaliku paindlikkuse, et me suudame andmekogumist kohandada vastavalt sellele, kuidas poliitikad muutuvad. ja see võimaldab ka haldusandmeallikaid kasutada selleks, et andmekogumise vajadustele vastata. määrus näeb ette ka selle, et võetakse kasutustel, kasutusele ad hoc andmekogumine. komisjoni ettepanek on, et see võimalus oleks olemas, et kui tekivad uued küsimused poliitikate kontekstis, uue ÜPP raames mis saab siis olema, see kõik saab olema teada alles siis, kui uus õiguslik alus on olemas ja siis me saame uut tüüpi andmeid hakata koguma ja seda on ka vajalik äh, rakendada. Äh, rakendus ja delegeeritud aktid on ette nähtud paindlikkuse tagamiseks, selleks, et vastata poliitika tegijate vajadustele andmete järele paindlikkus on tõepoolest vajalik, sest äh, tehnoloogia areneb, meil on äh, digitaliseerimine järjest olulisem. kui täna tuleks kirja panna, milliseid andmekaitsemeetmeid me tahame ja üritada kirjeldada aastat kaks tuhat kakskümmend kuus, meil peaks olema, meil peab olema võimalus kohaneda niisiis tuleviku vajadustele kui IFS-i määrus on lõpuks siis vastu võetud ja põllumajandusloendus leiab aset aastal kaks tuhat kakskümmend, sellele järgnevad siis äh, valimipõhised äh, ülevaated aastatel kaks tuhat kakskümmend kolm ja kaks tuhat kakskümmend kuus. raammäärus aitab äh, kahandada põllumeeste koormat, eriti mõnedes liikmesriikides vähendab see nende et majapidamiste hulka, kus ülevaateid tehakse näiteks äh, Rumeenias ja Maltal poole võrra. me loodame, et need kaksteist miljonit äh, ettevõtet aastal kaks tuhat kakskümmend, kolm koma viis miljonit nendest ei vaja enam loendamist uue lähenemise alusel. selleks, et kõike seda saavutada ja et meil äh, oleks võimalik teha põllumajandusloendust Euroopas selleks, et meil oleks võrreldavad andmed kogu Euroopa Liidu tasandil, seepärast peab määrus jõustuma aasta tuhat kaheksateist, et liikmesriikidel oleks piisavalt aega ette valmistada ennast selleks raskeks tööks. rääkides minevikust, siis äh, uus selles määruses on see, et andmed on olemas varem kui varasemate ülevaadete põhjal, et oleks kiiremini võimalik äh, poliitika vajadustele vastata. ja ootame hea meelega teie komisjonis aset leidvat arutelu ja teiega aset leidvat arutelu IFS-i teemal, tänan. Takula. suur tänu, esimees suur tänu komisjonile selle tutvustuse eest. ütleksin mõned sõnad ka härra Federle nimel, ALDE fraktsiooni nimel. põllumajandusstatistika kogumine on oluline mitmes mõttes. otsustajatele annab see vajalikku informatsiooni selle kohta, milline on olukord, see aitab meil äh, potentsiaalseid probleeme tuvastada, annab meile juhtnööre, kui soovime analüüsida poliitikate muutmist, mis puudutavad põllumajandust. tähtis on see ka põllumeestele ja nende organisatsioonidele, kes saavad olulist infot olukorra kohta põllumajandussektoris samuti võib see olla oluline teadusuurijatele, kes kasutavad neid andmeid selleks, et välja töötada uusi tehnoloogiaid ja innovatsiooni valdkonnas. nüüd me arutame muudatusi reeglites, mille alusel kogutakse harmoneeritud viisil statistikat Euroopa Liidus. alus on praegu aasta tuhat üheksasada üheksakümmend kuus. uued eeskirjad peaksid olema kasutuses aastal kaks tuhat kakskümmend. selleks, et see kõik selleks uueks lahenduseks valmis saaks, sellepärast peame võimalikult kiiresti hakkama seda kõike arutama. kolleeg Federley ja Alde on seisukohal, et me peaksime juhinduma järgmistest põhimõtetest. esiteks tuleb vältida nii palju kui võimalik täiendavat koormust põllumeestele andmete kogumises. teiseks tuleb tagada, et äh, andmete taotlemine vastab teatud tingimustele Euroopa Liidus ja edasi kogutud statistika peab olema nii kulutõhus kui võimalik. info on järjest vajalikum tal-, põllumeestele selleks, et nad saaksid planeerida oma igapäevast tööd. näiteks põllumajandusturu rakkerühm osutab sellele oma raportis. ALDE jaoks on tähtis olla konstruktiivne ja teha kõik selleks, et need uued eeskirjad võetaks vastu äh, järgmise loenduse ajaks, selleks et äh, infot kogutakse võimalikult äh, valutult põllumeeste jaoks ja et statistika oleks võimalikult kasulik võimalikult paljude jaoks. suur tänu. suur tänu, esimees, ma tahaksin ette lugeda mõned read, mis mulle kolleeg Valkar Sell pihku pistis, meie fraktsiooni raportöör, kes täna kahjuks siia tulla ei saa ta ütleb, et komisjoni ettepanek äh, põllumajandusstatistika uue integreeritud äh, lähenemise jaoks on pannud eesmärgiks selle, et meil oleks paindlik ja laiapõhjaline süsteem põllumajandusandmete jaoks. väga tähtis oleks andmete kogumist parandada ja teha seda vastavalt vajadustele. Valkar Sell leiab, et igasugused eesmärgid põllumajandusstatistika kogumist parandada toovad endaga kaasa tõhusama kogumise ja sellega vähendavad ka bürokraatiat ja et see kõik on positiivne. ning äh, uute tehnoloogiate kasutamine andmete analüüsimisel ilmselgelt äh, mõjutab ka äh, positiivselt Äh, analüüse, mida tehakse ja samamoodi tuleks toetada andmete vahetamist liikmesriikide vahel. Um, suur tänu. Äh, ootan koostööd raportööri ja variraportööriga. see teema ilmselt esmapilgul ei tundu kõige põnevam, kuid äh, kõik on ilmselt nõus, et statistika on tõepoolest äärmiselt, on tähtis osa põllumajanduspoliitikas, see on hea viis, kuidas äh, jälgida, millised trendid kujunevad aja jooksul ja nad on samuti väga olulised äh, läbipaistvuse jaoks, mida kodanikud ennast rohkem nõuavad. eriti tähtis on see mõelda selle et, et nelikümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest tegelikult on suunatud põllumajandusele. mina, mina tahaksin siin näha ja järgmisel perioodil on, et kuivõrd statistika on ainult nii kasulik kui eesmärk, milleks neid kasutatakse, siis äh, ma arvan, siin on võimalus kasutada juhust, mõtlemaks selle üle, miks me täna, viiskümmend aastat hiljem, näeme endiselt suurt ebavõrdsust ÜPP-s, kuidas sellega tegeleda ja info, mis on lisades, on väga laiaulatuslik, kuid ma arvan, et variraportööridel on siin võimalus äh, lisada puuduvat infot, näiteks see, mis puudutab noori põllumehi, äh, tegevuse alustamise vanus äh, või perekonnaga seotud aspektid, omandiga seotud aspektid, võib-olla oleks siin ruumi ka lisada maatüüpi, näiteks mäe, mägised alad, see oleks väga kasulik selleks, et saaksime analüüsida, kuidas äh, samba kaks asjad kulgevad. omandistruktuur on ka tähtis, samuti äh, põlvkondade nüansid, see annaks meile teavet selle kohta, kuidas vananemise probleemiga tegeleda põllumajanduses ja võib-olla ka sooteemad on olulised. üks, mida tuleb vaadata, on ka ranged ajapiirangud liikmesriikide osas ja andmete edastamise osas ei ole ühtegi sarnast ajalimiiti komisjoni jaoks. tootmise raportite, tootmise aruannet, aruandluse kontekstis liikmesriikides on see tähtis, et pole nõudeid komisjonile, kuidas seda infot edastatakse ja kuidas see pärast kättesaadavaks tehakse, pärast andmete kogumist. see on asi, mille üle võiks äh, mõelda. ja üks, mis mind huvitaks, äh, teised mulle ütleksite, mida te arvate, kas andmete kogumist võiks kasutada selleks, et äh, uurida, kuidas lahendada keskseid probleeme milleks näiteks on põllumeeste roll toidutarneahelas. ehk siis äh, millised on ähm, need piir, piirid, mille raames põllumehed saavad äh, toimida, nii et me toetame seda ettepanekut, et me tõesti saaks täita neid standarde, mis juba on olemas, me ei taha aga luua täiendavat bürokraatia tasandit, tema lihtsalt äh, niisama tahame siiski parandada statistikat, mis meil on selleks, et neid kasutada millegi olulise nimel. Nie ma więcej zgłoszeń ze strony pań i panów posłów. W takim razie poprosimy przedstawiciela. Rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole. Nii et proua Virts, teil on võimalus vastata nii lühidalt kui võimalik. Ale niekoniecznie. Thank you for this first... Suur tänu selle tagasiside eest meie ettepaneku kohta tegime ettepaneku, mis meie arvates äh, aitab mõõta kõike, mida on võimalik mõõta ja teha seda mõistlikult. Äh, väga põhjalikult analüüsisime kõiki neid andmeid, mida oleks vaja koguda, saame aru, et jah, äh, soovitakse veelgi rohkem informatsiooni ja oleme valmis seda küsimust selle komisjoniga arutama, aga me peaksime olema väga ettevaatlikud, hoolitsemaks selle eest, et andmete kogumine toimuks usaldusväärselt äh, ja et me väldiks olukordi, kus talunikud lihtsalt enam ei vasta küsimustele, kui küsitakse liiga palju näiteks äh, see, mida siin viimati nimetati, kuidas komisjon jagab informatsiooni, me tava, teeme seda alati nii kiiresti kui võimalik ja kohe, kui me oleme liikmesriikidelt siis äh, küsitud andmed saanud, aga nagu öeldud, oleme valmis seda teiega arutama järgnevatel nädalatel ja kuudel. Wrócimy do dyskusji i prezentacji projektu sprawozdania na aitäh! kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal mail tuleme selle küsimuse juurde tagasi. sellega oleme praegu selle päevakorrapunkti läbi võtnud. aitäh komisjoni esindajale ja liikmetele, kes on siin kohal. punkt kaksteist, agrikomisjoni koordinaatorite soovituste heakskiitmine tegemist on otsustega, mis teile edastati e-kirja teel, otsused, mis võeti täna hommikul vastu. näen, et keegi neid kommenteerida ei soovi, nii et need otsused on heaks kiidetud. muud küsimused, muid küsimusi tõstatatud ei ole. järgmised koosolekud toimuvad teisel ja kolmandal mail ning sellega oleme jõudnud koosoleku lõpule. aitäh kõigile osalemast soovin kõigile ilusaid äh, lihavõttepühi äh,, aitäh tõlkidele ja ilusaid lihavõtteid ning kohtume pärast pühi!